mitmed äh, komisjonid on otsustanud alustada institutsioonide vahelistes läbirääkimistes osalemist vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa C lõige üks. raportid, mille alusel selline mandaat antakse läbirääkimistel osaleda, on saadaval täiskogu kodulehel ja nende pealkirjad avaldatakse protokollides. vastavalt äh, kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa C lõige kaks, kui miinimumarv saadikuid eh, on ehm, esitanud eh, taotlusele oma, eh, taotlusele hääletusele panemiseks oma allkirja, võib läbirääkimised hääletusele panna, kui sellist taotlust esitatud ei ole õigeks tähtajaks, võib läbirääkimisi alustada ning sooviks teile öelda ka seda, et kolmapäeval kirjutan koos nõukogu presidendiga alla kuuele õigusaktile, mis